istung on avatud, esmalt on härra Kolniši äh, taotlus, mis puudutab päevakorda, palun härra Kolniš. mul ei ole mikrofoni, härra president, ütleb härra Kolniš. Monsieur le Président, härra president, aitäh, et mulle sõna andsite. minu protseduuriline märkus puudutab äh, artiklit äh, sada seitsekümmend kaheksa mm, äh, võttes arvesse eile komisjonis toimunud kuulamist, kodanikuvabaduste ja välisasjade komisjoni kuulamisel diskrimineerivalt ei antud sõna mitteühinenud saadikutele artikkel sada seitsekümmend kaheksa äh, viitab äh, lisale kuusteist meie kodukorras, kus on ette nähtud, et kui koordinaatoritel on äh, pädevus päevakorra kokkupanemisel ja kõne organiseerimisel, siis kõneaja andmisel on ette nähtud, äh, et juhindutakse artiklist sada kuuskümmend kaks ja et ei diskrimineerita mitteühinenud. ma loodan, et edaspidi see on niimoodi. aitäh, me kontrollime juhtunut ja anname teile teada. lugupeetud daamid ja härrad, enne kui me lähme päevakorra juurde, tahaksin esmalt teie tähelepanu hetkeks juhtida ühele kolleegile, kes istub siin üleval minu poolt vaadates vasakul. aastaid, aastakümneid tagas ta äh, selle koja koosolekute äh, koosolekute äh, sujuva toimimise, Paul Dantsonil on äh, täna viimane tööpäev, härra Tantsen, te olete aastakümneid teeninud parlamenti, te olete hoolitsenud äh,